head suhted Palestiinaga on Euroopa Liidu jaoks väga suure tähtsusega. Euroopa Liit on Palestiina olulisem äh, finants, majanduspartner äh, ja olulisem partner humanitaartegevuses äh, ja Palestiina saatus on ka meie jaoks moraalseks, moraalselt tähtis teile on antud väga oluline ülesanne, härra Abbas, vabaduse eest võidelda ja Palestiina vabaduse tunnustamine on teie eesmärgiks. Madriidi eh, rahukokkuleppe, Oslo kokkulepete järel olete te täna selle rahuprotsessi suur verstapost. härra president, teie tänane kohalolek meie saalis äh, on pärast eile aset leidnud Iisraeli presidendi pöördumist meie kojas väga selge sõnum selle kohta, kui oluliseks peame me kõik äh, Iisraeli ja Palestiina rahuprotsessi ja et lootused selle osas on elus. Äh, Euroopa Liidu komisjoni asepresidenti ja meie kõrget esindajat välisasjades, äh, proua Mogherinit tahaksin samuti siin saalis tänada, tervitada Euroopa Parlament äh, toetas septembris kaks tuhat viisteist kahe riigi lahendust äh, kuuekümne seitsmenda aasta äh, piiride kohaselt, kus pealinnaks on mõlemale riigile Jeruusalemm. see kahe riigi lahendus peab tagama turvalise Iisraeli riigi, seda ma rõhutasin eile, ja teiseks riigiks peab olema sõltumatu äh, iseseisev, elujõuline äh, riik Palestiina, ma tahaksin rõhutada, vaba ja rahumeelne ja need kaks riiki peavad teineteise kõrval rahumeelselt eksisteerima, kuid selleks peab kõigepealt lõppema vägivald. mitte ükski poliitiline eesmärk ei saa öö, äh, pimedat viha, viha õhutamist või terrorismi õigustada. Euroopa Parlament öö, äh, ei ole mitte esimest korda mõistnud hukka Iisraeli asunduste laienemist e, ega ka militaristlike rünnakute, e, militaristlike rühmituste rünnakuid Iisraeli suunas. Ehm, me ei ole üles kutsunud, e, me oleme kutsunud juba mitu korda Gaza sektoris rahu sõlmimisele ja Palestiina kogukonna kaitsmisele. seda oleme teinud mitmes resolutsioonis. empaatia, et soovime nii Palestiina rahva kui ka Palestiina ja Iisraeli vahelistes suhetes, see on äh, lahutamatu osa rahuprotsessist, mida te kindlasti toetate. ma tervitan teid veel kord kõikide kolleegide nimel Euroopa Parlamendis, tere tulemast ja annan teile hea meelega äh, võimaluse sõnavõtuks. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi kõige vägevama ja armulisema nimel austatud Euroopa Parlamendi president äh, härra Schulz, daamid ja härrad, parlamendisaadikud. lubage mul kõigepealt tänada teid äh, küllakutse eest, äh, võimaluse eest pöörduda teie koja poole ma tahaksin väljendada äh, meie imetlust äh, teie demokraatiamudeli suunas, mille te olete üles ehitanud, ähm, seda erinevate valitsuste, kultuuride ja keelte kontekstis. tegemist on peegliga, mis peegeldab suuri tsivilisatsioone, ülimat kultuuri ja inimlikkuse põhimõtteid, mida teie Euroopa rahvad esindate ma tahan äh, teile väljendada meie austust ja tänu, tänu selle eest, et te olete võtnud teid äh, austavaid äh, seisukohti, seisukohad, mis toetavad õigluse ja rahu jalule seadmist minu koduriigis Palestiinas. ma toon kaasa meie rahva tervitused. minu rahvas näeb teie parlamendis seda, kuidas erinevus on võimalik koondada, vaadatakse teie parlamendile tööd teie komisjonides ja te olete meile võrdluspunktiks äh, te olete eesmärgiks meile meie vabaduse jõupingutustel. suur tänu kogu toetuse eest, mida te olete meile osutanud. see aitab meil meie majandust äh, arendada, see annab meile võimaluse üles luua tulevikuks meie enda riigi jaoks institutsioonid. niimoodi on võimalik meie riigile demokraatliku läbipaistva režiimi aluste loomine, äh, režiim, mis äh, austab rahvusvahelisi demokraatia kriteeriume ja eriti oluliseks peame me õigusriigi loomist ja inimõiguste kaitset. ma, ma tahaksin äh, austust avaldada teie poolt vastu võetud res-, resolutsioone ja teisi dokumente äh, ja toetan seda, et tänan selle eest, et te olete üles kutsunud Palestiina omavalitsust tunnustama. ma kutsun üles äh, kõi-, ma tänan kõiki neid, kes on omalt poolt äh, palunud omavalitsustel Palestiina riiki tunnustada. kui usutakse kahe riigi lahendusse, siis äh, tuleb kahte riiki kõigepealt tunnustada ja ei ole siis sellisel juhul võimalik, et tunnustatakse ainult ühte osa kahe riigi lahendusest, ainult ühte riiki austatud härra president, daamid ja härrad, sada aastat on äh, läinud mööda tuhande üheksasaja seitsmeteistkümnenda aasta Peterburi lubadustest. Ähm, möödunud on kümneid sellest katastroofist, kui äh, tuhande üheksasaja neljakümne kaheksandal aastal Iisraeli võimud viisid läbi tohutud tapatalgud Äh, mis viis äh, selleni, et äh, sajad tuhanded meie kaaskodanikud, kes seni olid rahumeelselt oma territooriumil elanud, pidid pagema ja on täna, on muutunud pagulasteks üle neljasaja viiekümne küla lihtsalt pühiti maailmakaardilt toona. külad, kus elasid meie inimesed, kus meie rahvas tuhandeid aastaid oli rahumeelselt elanud tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmendal aastal eh, jätkas eh, Iisrael oma vallutusi ja kupeeris eh, Ida-Jeruusalemma ah, ja ka Gaza sektori. ja see viis ka selleni, et jällegi tuhanded inimesed pidid lääne kaldalt ja Gaza sektorist lahkuma. ja kokkuvõtteks kui me vaatame Palestiina maastikku täna, siis me näeme, et Palestiina kodumaana ja rahvana, rahvana, kellel on oma ajalugu, oma identiteet, oma pärand, identiteet, millel oli ka geopoliitiline mõõde, siis me näeme, et nii see maa kui ka rahvas on kannatanud ajaloolise tapa talgu all, mis on, mida ei ole nähtud kahekümne esimesel sajandil varem. tänaseks oleme jõudnud kahekümne esimesse sajandisse, kui see kõik on kestnud juba peaaegu terve sajandi ja seda kõike rahvusvahelise üldsuse silme all. daamid ja härrad me oleme olnud äh, tunnistajaks väga mustadele aegadele terve oma ajaloo vältel ja need mustad ajad ei ole meie jaoks möödunud. meie rahvas Palestiinas äh, kannatab rõhumise ja okupatsiooni all. Äh, kui me vaatame kuidas omavaliliselt rassistlikult vääritult käitutakse meie rahvaga nii nendega kes elavad pagenduses välismaal või kes elavad meie territooriumil. aga me oleme otsustanud vastu panna sellele, me oleme eh, otsustanud oma maale jääda, me oleme otsustanud öö, eh, oma jõupingutustega jätkata selleks, et eh, Iisraeli okupatsioonile lõpp teha, seda poliitiliselt, diplomaatilistel, rahumeelsetel viisidel. ja meil on õnnestunud ka edu saavutada nendes jõupingutuses rahvusvahelisel tasandil. kuid me ei suuda äh, Iisraeliga suhetes mitte mingisugust edasiminekut äh, tagada. me oleme kõik endast andnud selleks, et rakendada kokkulepped, mis on allkirjastatud äh, ja oleme pidanud kinni oma kohustustest ja oleme nõudnud seda, et teine pool peaks kinni oma kohustustest, aga Iisrael keeldub isegi enda kohustustest kinni pidama veelgi enam, nad jätkavad oma äh, hegemooniat ja rõhumist, äh, nad on, äh, rõhuvad meil kõikides eluvaldkondades. Iisrael üritab Jeruusalemma linnade, Jeruusalemma äärsete linnade realiteeti muuta, väänutab ajalugu. Nad ei pea kinni usukodade traditsioonist äh, kus seni on kõrvuti olnud kristlikud ja moslemi pühakojad, konfiskeeritakse pidevalt meie territooriumi, lammutatakse meie maju, institutsioone ja hooneid. tuhanded inimesed on Iisra-, Iisraelis jätkuvalt vangistuses. Iisrael on täna väga vägivaldne, iga päev on järjest rohkem äärmuslikkust. me oleme olnud tunnistajaks äh, Iisraeli kolonnidele, kes on äh, maha põletanud maju äh, ja pered jätnud äh, peavarjuta. sellistes rünnakutes surevad noored inimesed. me näeme igal päev selliseid kohtuväliseid tapmisi. see on lähenemine mis on viinud selleni, et isegi mõned Iisraeli poliitikud on asunud äh, kritiseerima äh, oma valitsust, näiteks opositsioonijuht Herzog Alon, äh, kes on endine sõjaminister Ehud Barak, endine valitsusjuht ning ka, ka teised on võtnud sõna oma valitsuse vastu, rääkimata ajakirjanikest kes on kinnitanud sellele, seda, et Iisrael tegutseb fašistlikult ja rassistlikult. ma tsiteerin siin seda, mida on öeldud. austatud härra president, daamid ja härrad. ÜRO resolutsioon sada kaheksakümmend üks jagas Palestiina ajaloolise territooriumi kahe riigi vahel. tegemist oli enam-vähem kahe võrdse territooriumiga selle jagamise järel, aga Iisrael on relvajõududega okupeerinud äh, kaheksakümmend seitse vabandust, äh, vabandan, kõneleja, seitsekümmend protsenti ajaloolise Palestiina territooriumist ja seda aastal tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa, aga nad isegi sellega ei ole rahul. tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmendal aastal okupeeriti ülejäänud osa. on neid, kes räägivad täna sellest resolutsioonist ja ütlevad, et, äh, et see resolutsioon tuleb äh, täiskujul kõrvale lükata ja sellest kasutusele võtta ainult mõned peatükid. mina nõuan, et sellest resolutsioonist peetakse kinni täismahus. vaatamata rahvusvahelistele resolutsioonidele, vaatamata jõupingutustele, mille on teinud rahvusvaheline üldsus äh, lahenduse leidmiseks äh, ja kahe riigi lahenduse leidmiseks, pole meie riik öö, äh, täna ikkagi sõltumatu vaatamata sellele, et meist on tänaseks äh, saanud äh, ÜRO liikmesriik aastal kaks tuhat kaksteist. me oleme tänaseks mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide liige ja oleme ratifitseerinud terve rea konventsioone sada kolmkümmend kaheksa riiki äh, on meid tunnustanud, vaatamata sellele pole me jõudnud rahu suunas Äh, kuid me lii-, tahame liikuda edasi sinna suunas. Äh, ja vaatamata nendele pingutustele, mida me oleme kannatanud, oleme me leppinud sellega, et äh, Palestiina riik kuulutatakse välja territooriumil, milles, mis on kõigest veerand meie ajaloolisest territooriumist, me oleme kaotanud suure osa oma territooriumist oleme nõus olnud kuuekümne seitsmenda aasta piiridega, vaatamata sellele suurele öö, ohverdusele pärast Madridi kokku, konverentsi, pärast Oslo kokkuleppeid ei ole me aga ikkagi mitte kuhugi jõudnud. me nendel läbirääkimistel tammume paigal, me lä räägime läbi lihtsalt läbirääkimiseks ilma igasuguste tulemusteta. seda surub meile peale Iisrael, kes üritab aega võita, aega võita selleks, et äh, koha peal tegelikkust muuta ja muuta seda nii, et äh, kahe riigi lahendus äh, jääks järjeks, järjest kaugemaks lootuseks. Iisrael jätkab kolonialiseerimise protsessi, haarab oma maad meile, jätab meid maast ilma ja ehitab üles oma rassistlikke müüre on terve rida resolutsioone, mille on vastu võtnud ÜRO Julgeolekunõukogu, kus on nõutud, et äh, Iisrael oma tegevuse lõpetaks, kus on nõutud, et äh, Iisrael äh, tõmbaks tagasi oma koloniseerimispoliitika, kuid Iisrael jätkab me nõuame Iisraelilt ainult seda, et ta külmutaks äh, praeguse kolonialiseerimise selleks, et oleks võimalik jätkata läbirääkimisi, aga Iisrael ei ole isegi sellega nõus, et külmutataks praegune protsess. Iisrael tuleb ka seda tunnistada. on viimase kuue aasta jooksul käivitanud Gaza sektori suunas vähemalt kuus sõda, tuhanded inimesed on hukkunud nende käe läbi kümned pered on äh, mõrvatud. kümned, sajad inimesed, äh, pered on lihtsalt haihtunud äh, elanike nimekirjast, need on külad ja, ja inimesed, kes on igaveseks kadunud meie jaoks. Iisrael on laastanud, hävitanud meie hooned, elamud, aga ka meie tehased ja alates okupatsioonist, kinnitan teile, on üks miljon inimest on vajunud vangi Iisraelis ja tänaseni on meil seitse tuhat palestiinlast sõjavangidena Iisraelis. me nõuame selle kibeda ja ohtliku tegelikkuse kont-, kontekstis, et esitame küsimuse, kas ei ole tagumine aeg eh, lõpetada Iisraeli okupatsioon Palestiinas. miks ei rakendata rahvusvahelist õigust? ولماذا لا تطبق miks ei rakendata rahvusvahelist õigust Iisraeli puhul, kui üks riik on agressor, siis äh, peab terve maailm kui üks mees äh, äh, agressori vastu astuma, aga Iisraeli puhul seda niimoodi ei tehta. Iisrael võib meid täiesti karistamatult rõhuda miks äh, on ÜRO julgeolekuresolutsioonid äh, tühjad, kui me räägime Palestiinast ja Palestiina rahva õigusest? kui kaugele äh, Iisrael saab minna selli-, karistamatult? kui kaua Iisraelil lastakse rahust keelduda? millal tunnustatakse ometi Palestiina äh, rahva ajaloolisi kannatusi, millal antakse õiglus Palestiina rahvale? daamid ja härrad, meie rahvas tahab elada vabaduses, tahab elada väärikalt oma territooriumil, nii nagu ka kõik teised maailma rahvad. meie rahvas ei ole valmis leppima okupatsiooni ja koloniseerimise laiendamisega mis iganes on need kannatused ja ohverdused, mis me peame tooma, me ei lepi sellega eales, seda ma paluksin teilt, ma paluksin teilt abi. Te olete meie sõbrad, aidake meid eemaldada kõik need arengud, mis viivad meie rahva meeleheitele, selleks et me saaksime lõpu teha kõige pikemale okupatsioonile kaasaegses ajaloos teisi selliseid näiteid meil täna tuua ei ole. aidake meil see okupatsioon lõpetada. kas Palestiina rahvas, kes on üks äh, vanimaid rahvaid äh, meie piirkonnas ja maailmas üldse, üks kõige äh, pikema kultuuriajalooga rahvas, peab siis jääma ilma õigusest oma riigile kas ei ole tulnud aeg selleks, et meie rahvas saaks elada vabaduses, saaks elada ilma checkpointideta, kontrollpunktideta, ilma selleta, et neid kogu aeg kontrollitaks, surutaks müüride taha, ilma öö, piiripunktideta, mida Iisrael saab avada ja, ja sulgeda oma vaba valiku järgi. jah, daamid ja härrad Iisrael on muutnud meie riigi äh, tegelikult vabakäiguvanglaks meie rahva jaoks. ja daamid ja härrad, ma tahaksin siin koja ees korrata seda, et äh, me ei taha mitte kedagi geoploot-, geopoliitiliselt kaardilt minema pühkida, nii nagu mõned väidavad. mitte keegi ei saa äh, teist kuidagi hävitada. meie ei taha mitte kedagi hävitada ära kustutada. me tahame ise eksisteerida, aga me ei luba ka seda, et keegi üritab meid äh, maha kustutada meie enda maalt ja meilt meie õigused konfiskeerida. meie õiguste pidev äh, eitamine toidab ainult äh, äärmuslasi, see toidab terrorismi ja vägivalda ja see annab äh, vägivalatsejatele ja terroristidele põhjused tegutsemiseks ja sellepärast ma palun, ärgem lubagem seda, et Palestiina jõupingutusi kasutatakse ära nende äärmuslaste poolt. kõik äärmuslikud jõud äh, tuleb hävitada ja et Palestiinas saab vabaduse, õigluse ja võrdsuse mudel daamid ja härrad, me pöördume teie poole, Euroopa Parlamendi poole, pöördume aga Euroopa institutsioonide poole laiemalt. me nõuame seda, et te jätkaksite oma jõupingutusi poliitilisel ja öö, poliitilises öö, plaanis. selleks, et jõuda õiglase lahenduseni meie regiooni jaoks ja seda nende sel- seda kahe riigi lahenduse kohaselt kuuekümne seitsmenda aasta piiride kontekstis nii nagu ütles parlamendi president ja vastavalt rahvusvahelistele resolutsioonidele Iisrael ja Palestiina on äh, mõlemad äh, sõlminud suhted Euroopa Liiduga, meil on assotsiatsioonilepingud ja mõlemad on äh, Vahemere Liidu liikmed mis tähendab seda, et Euroopa Liit on väga tähtis äh, meie piirkonnas ja sellest äh, peaks olema kasu kõikidele osapooltele. mu lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin rääkida teiega siiralt. ma räägin alati siiralt, kui ma inimestega räägin ja võib-olla saan ma niiviisi ka vastata mõningatele teie küsimustele. meie toetame kahe riigi lahendust. meie soovime luua Palestiina riiki kogu äh, lähtuvalt tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piiridest, kui Jeruusalemmi pealinn vallutati, meie ei ole selle meie tahame sellist lähenemist ja probleemi, probleemist rääkides tuleb rääkida ka pagulastest lähtuvalt resolutsioonist sada üheksakümmend neli ning lähtuvalt Araabia riigi, riikidest, kes on nõudnud õiglast lahendust ning lahendust, mis oleks ühiselt läbi räägitud varjupaiga taotlejate küsimuses Araabia riikide algatus on üks osa teekaardist julgeoleku nõukogu resolutsioon äh, tuhat viissada viisteist. Äh, Iisraeli riiki on tunnustatud äh, ja seda tehti tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandal aastal ja meie soovime, et rahu jääks alles kõigile me tahaksime, et äh, austataks äh, seda, et meie piiridel on veel äh, tulevase Palestiina ja Iisraeli vahel kolmas pool. me tahame julgeolekut meie piirkonnas, aga ajutised lahendused ei ole vastuvõetavad, see oleks ainult aja raiskamine, me ei tahaks, et Palestiina riik äh, kehtestataks äh, ajutiste piiridega. meie soovime, et Araabia riikide algatus, mis võeti vastu Beirutis kahe tuhande teisel aastal, et see algatus rakenduks ilma igasuguste muudatusettepanekuteta iisraellased räägivad sageli äh, viha õhutamise probleemist. Iisraeli vihaõhutustegevus ei äh, lakka aga kunagi ja selleks, et äh, äärmuslaste sellelaadset tegevust peatada, sooviksime meie, et kolmepoolne kom-, komisjon Ameerika Ühendriikide, Palestiina ja Iisraeli osalusel saaks uue hoo sisse. tegemist on komisjoniga, mis äh, moodustati äh, tuhande üheksasaja äh, üheksakümne kaheksandal aastal just selleks, et kas ühe või teise poole äh, äh, vihaõhutustegevust äh, leevendada. vahendaja rolliks olid siin Ameerika Ühendriigid. meie sooviksime, et see komisjon alustaks oma tööd uuesti ja ning sellesse liidetaks ka Euroopa Liit neljanda partnerina. see oleks see, see annab tunnistust sellele, et meie ei äh, ole vägivalla õhutamise poolt, meie ei ole äärmusluse poolt ja äärmuslusele õhutamise poolt. me soovime, et keegi sooviks me olla vahendaja rollis. Öelda, et palestiinlased õhutavad vägivalda, see on vale. iisraellased, iisraellased samuti õhutavad viha ja vägivalda ning äh, on vaja kedagi, kes äh, siin mängiks lepitaja rolli. see kolmepoolne komisjon või nüüd loodetavasti neljapoolne komisjon võiks oma tegevust uuesti hoogustada. Iisraeli riik on selgelt öelnud, et äh, tuleks äh, Palestiina hävitada, see on ka samuti viha õhutamine, veresauna õhutamine, meie oleme sellise viha õhutamise vastu. lugupeetud president, austatud daamid ja härrad, kui me peataksime Äh, Palestiina riiki okupeerimise ja kolo-, kolooniat, siis äh, Palestiina riik saaks elada suveräänselt, seda oleks võimalik kiiresti teha. Palesti ri-, Palestiina riigi loomine oleks positiivne samm. meie aitaksime kaasa piirkonna äh, probleemide lahendamisele, meie võiksime olla vastutustundlik jõud, Palestiina riik, kus Jeruusalemm oleks pealinn Jeruusalemm, vaba linn, äh, linn, avatud linn, kes oleks äh, kolme äh, usu järgijatele avatud judaismi, kristluse ja islami järgijatele. meie tahaksime, et Jeruusalemm oleks avatud linn, meie austame kõiki neid kolme usku ning erinevad, erinevate uskude järgijad, erinevad eh, jumalateenrid peavad saama vabalt liikuda Jeruusalemma linnas. meie riik võib olla vastutav omaenda tegevuse, omaenda arengu, omaenda ressurssidega, loodusressursside eest. seitsekümmend, kui meil on seitsekümmend protsenti meie territooriumist on, on meie käes, siis me saaksime rakendada ka äh, Äh, oma inimressurssi, see on siis territoorium, mis on äh, nõndanimetatud C-tsoon. meie, meil aga ei ole kuuekümne protsendi üle oma territooriumist äh, mitte mingisugust kontrolli, me ei saa rakend-, me ei saa põllumajandust toime pan-, põllumajandusega tegeleda, tööstust luua Äh, see on äh, see tsoon, mis on Iisraeli sõjaväe kontrolli all ja seal viiakse täiesti ebaseaduslikke projekte läbi. ja alates äh, juba tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandast aastast, kui me saaksime selle territooriumi tagasi, siis me võiksime saavutada imesid põllumajanduses, turismis, tööstuses. miks iisraellased on meid niiviisi pantvangiks võtnud? me saaksime arendada põllumajandust, tööstust, võiksime anda kümnetele tuhandetele noortele tööd, kasutada ära oma loodusvarasid, naftat, gaasi, luua, toota puhast energiat. Jordania äh, meri, must surnumeri, äh, on ka turismialad ja me võiksime ka äh, turismiarendusega tegeleda, võimaldada valverändlust, Petlemma äh, ja, ja nii edasi ja nii edasi. meie oleme valmis riigina toimima, meil ei ole vaja selleks toimimiseks abi, meil on kõik tugevused olemas. Euroopa Liit, liidult on meil vaja abi, te olete meid aidanud luua juba alustalad sellele riigile. me tahame oma pingutusi jätkata, me tahame äh, Palestiina riiki ka edasi üles ehitada, äh, aga pa-, Palestiina rahva enesemääratlusõigus ei sõltu läbirääkimistest äh, Iisraeli riigiga enesemääratlusõigus ei ole küsimus, mille üle saab läbirääkimisi pidada. see on loomulik õigus meil on vaja teie abi. meil on kümneid haridusasutusi, ülikoole, kus äh, hariduse kvaliteet on kõrge. ja see aitab parandada üldist haridustaset, äh, kirjaoskust. Äh. meil on ka teadusasutused ja äh, meie oleme vaba ühiskond, sellised asutused äh, on äh, kõigile avatud, naised on võrdsed meestega, meestel ja naistel on võrdsed õigused ja võrdsed kohustused. lugupeetud daamid ja härrad, austatud Euroopa Parlamendi president, kolmandal juunil toimus ministrite kohtumine Pariisis Prantsusmaa algatusel seal osalesid kakskümmend kaheksa riiki ja kolm rahvusvahelist organisatsiooni. me tahaksime teid tänada selle õilsa algatuse eest, äh, väärika algatuse eest ning äh, loodame väga, et see esimene üritus äh, on, toob kaasa endaga rahvusvahelise äh, Äh, konverentsi, kus räägitakse rahvusvahelisest õigusest äh, ning äh, julgeoleku algatusest ning Araabia riikide rahu algatusest lähtuvalt kahe tuhande kahe aasta Beiruti järeldustest. teekaart ning teised allkirjastatud lepingud räägivad sama keelt. kui see rahvusvaheline konverents kokku kutsutakse, siis tuleb selged kohustused paika panna läbirääkimised ei saa jätkat-, jätkuda igavesti. läbirääkimised on olulised, aga sõlmitud kokkulepete austamine peab samuti olema austatud on. meil on vaja nende, nende lepingute jälgimise mehhanismi, mis praegu juhtub Iraanis. viis pluss üks Iraani puhul on aidanud kaasa probleemide lahendamisele ning oleks tore, kui meil oleks kas seitse pluss kaks või mõni muu mehhanism, mis aitaks teostada järelevalvet äh, selle rahvusvahelise konverentsi tulemuste üle, mida ma sooviksin näha. ülemkogu võttis oma viimasel kohtumisel vastu kolmanda juuni äh, Pariisi ürituse järeldused ja lõplikud järeldused ja meie äh, Araabia riikides austame seda äh, Prantsusmaa algatust. Prantsusmaa auväärt president härra Francois Hollande ütles mulle paar päeva tagasi, et Prantsusmaa on äh, valmis otsusekindlalt oma pingutusi jätkama, et see rahvusvaheline konverents leiaks aset veel enne aasta lõppu. Francois Hollande rääkis, et ettevalmistustöid tuleb alustada selleks, et see rahvusvaheline konverents kujuneks edukaks. töörühmad, šerpad peavad käised üles käärima ja meie, palestiinlased araablastena, oleme valmis teiega koos võitlema terrorismi vastu ja äärmusluse vastu me oleme siin ühes paadis. mis leiab aset Lähis-Idas, seesama kajastub äh, ka Brüsselis, Pariisis, Ameerika Ühendriikides. meie oleme terrorismi vastu ükskõik millisel kujul see terrorism ka ei esineks või kes seda toime paneks, meie oleme alati ja igal juhul terrorismi vastu. ولكن وحتى يتحقق هذا الإنهاء لل aga selleks, et me saaksime terrorismi välja juurida, sellele lõpu teha, tuleb lõpp teha ka Iisraeli okupatsioonile. ja tuleb taastada tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piirid, tuleb aidata kaasa Palestiina riigile, julgeolekus ja turvalisuses elavale riigile, kes elab käsi, külg külje kõrval Iisraeliga. meie, kui nii, kui seda ei juhtu, siis anname me tahtmatult relvad kätte eh, terroristidele. kui okupatsioon kaob, kaovad ära ka võltsettekäänded. ja äärmusluse üle on ja terrorismi üle on võidetud suur lahing ning äärmuslus kaob ära nii Lähis-Idast kui ka kogu maailmast. ei saa väita, et terrorism saab alguse Palestiinas. lugupeetud daamid ja härrad, Palestiina riigi mitteolemasolu aitab ainult kaasa konflikti venimisele ning teenib ainult äärmuslaste, vägivalla soovijate, terroristide huve. väga paljud riigid meie piirkonnas ja ka kaugemal on kannatanud, kannatanud terrorismi all, terrorismi all, mis on tänaseks toonud Euroopasse massiviisiliselt varjupaigataotlejaid, ka Palestiina kodanikud põgenevad äh, sellise kohtlemise eest. ja me palume, et te kohtleksite Palestiina pagulasi samamoodi nagu kõiki muid pagulasi, kes põgenevad veresauna, sõja ja terrorismi eest, terrorismi eest, mida meie mõistame hukka terrorism põhjustab äh, pagulaste vooge. aga nende pagulaste hulgas äh, on ka Palestiinast äh, pärit pagulased. meie ei ole osaks sisekonfliktidest selles piirkonnas, aga selliste konfliktide eest maksame ka meie oma hinda ning mõnikord on inimesed sunnitud põgenema. ning jõudes vastuvõtukeskustesse, meie kodanikelt võetakse ära need õigused, mis teistel on. miks nii? miks? ma paluksin teil muuta oma suhtumist äh, Palestiina pagulastesse. Palestiina pagulane on nagu igasugune teine varjupaiga taotleja, kellel on samuti vaja toetust, kellel on samuti vaja abi. ja mis puudutab Palestiina siseolukorda, siis äh, sooviksin teile öelda, et me üritame oma riiki, oma territooriumi ühtsustada, üritame Gaza sektori plokk tupikseisust välja tulla ja üritame Palestiina lõhedest üle saada, oleme loonud äh, valitsuse ÜRO toetusel, äh, valitsuse, kes austab äh, rahvusvaheliselt kokku lepitud poliitikat ning rahvusvahelisi ning piirkondlikke kohustusi kui me tahame luua rahvusliku ühtsuse valitsuse, valitsuse, kuhu oleks kaasatud kõik Palestiina öö, äh, rühmitused, siis äh, peavad kõik kohustustest kinni pidama. üks osapool ei saa öelda, et, äh, et ühest või teisest kohustusest kinni ei peeta. meie oleme valmis niiviisi toimima, oleme läbi viinud oma valid, valimised ja tahame praegustest lõhe, valimised niiviisi ette valmistanud ja tahame praegustest lõhedest üle saada. me tahaksime tänada Euroopa Liitu ja kõiki Euroopa Liidu liikmesriike kõigi pingutuste eest, mis on tehtud selleks, et Iisraeli okupatsiooni hävitustööd korvata Gazas on olnud äh, mitmeid sõdu, äh, kümneid äh, tuhandeid hukkunuid, sadu tuhandeid haavatuid ja, ja pagulasi. Teie olete aidanud seda piirkonda üles ehitada, selle eest teile kogu südamest tulev tänu. lugupeetud president lubage mul palun edastada sellele kojale siin Iis- ja Iisraeli rahvale, Iisraeli valitsusele, Iisraeli erakondadele oma sõnum. meie käsi on välja sirutatud, oleme valmis rahu sõlmima. meil on olemas poliitiline tahe, et seda saavutada. ja ma paluksin teilt sedasama, samasugust tahet, kas teilgi on olemas tahe oma seisukohad üle vaadata ning äh, tunnistada ajaloolist ebaõiglust, mida teie riik on meie riigile põhjustanud. Te teate, milline on ajalugu. Teil on oma ajalugu, meil on oma ajalugu. üks ajalugu, üks narratiiv, aus narratiiv, meie eksistents sellel territooriumil on olnud äh, ajaloo algusest äh, tänaseni kestev. meil on õigus oma territooriumile, oma öö, äh, puhaste, oma pühapaikadele, olgu nad siis islami pühapaigad või kristlikud pühapaigad. rahu ja lepitus sünnib läbi meie õiguste tunnistamise ning öö, nende korvamise, parandamise. poliitilisest võitlusest ei saa tulla öö, äh, usuvõitlust, see oleks väga ohtlik. me ei taha, et see konflikt muutuks usukonfliktist. sellest konfliktist tuleb usk väljas hoida, tegemist on poliitilise konfliktiga ja pol-, ja ka lahendus sellele konfliktile peab olema poliitilist laadi. kasutada siin religioosseid ettekäändeid on äärmiselt ohtlik. see on oht, mis varitseb meie kohal rahu on meie kõigi huvides. loodan, et teie, meie naabrid, iisraellased, usute sedasama. ehitagem üles rahu. lõpetagem koloni-, koloniseerimine, rünnakud, rahu kooseksistents, lepitus, austades üksteise õigusi, vabadusi ning väärikust austades võrdsuse põhimõtteid. selline rahu on tõeline julgeoleku tagatis, tõeline stabiilsuse tagatis ning annab meile öö, tagati, tagatise tulevikuks nii öö, tulevastele põlvkondadele kui ka meie põlvkonnale. lugupeetud president, austatud daamid ja härrad, ma tänan teid meeldiva vastuvõtu eest me jääme lootma, et teie õilsad tingitused äh, rahu taastamise nimel meie piirkonnas äh, äh, jätkuvad. elagu Palestiina ja Euroopa sõprus ja loodame, et Palestiina territoorium Terra Santa on tulevikus rahu ja stabiilsuse oaas Palestiina rahvale, kogu piirkonna rahvale ning kogu maailmale me kõik tunneme ka täna huvi äh, selle vastu, mis toimub Suurbritannias ja vaatame Suurbritannia rahva äh, valikut väga suure tähelepanuga. suur tänu teile tähelepanu eest! liebe Kolleginnen und Kollegen. austatud kolleegid, suur tänu teile, president Abbas. suur aitäh äh, teie sõnade eest eile. Äh, Iisraeli president pidas äh, oma kõne ja lõpetas üleskutsega rahule, teie vastasite sellele täna ja just praegusel hetkel ma äh, kasutaksingi võimalust dialoogi algatamiseks, ükskõik mida meie saame omalt poolt teha, selle toetamiseks me teeme seda Wznawiam posiedzenie. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Austatud kolleegid, ütlen teile tere tulemast, kes veel ennem saalis ei olnud. Läheme nüüd edasi hääletamise juurde. ma tahaksin veel kord äh, suua tervitusi teile Ülemraadast Ukrainast ja teile need edasi anda ja nüüd